die präsidentin! guten tag äh, liebe kollegen liebe kolleginnen! Äh, head kolleegid tere pärastlõunat! Äh, jätkame meie istungiga. eilse istungi protokoll ning vastu võetud tekstid on kättesaadavad. kas on kellelgi mingeid märkusi? kui ei ole, siis on protokoll sellega ka vastu võetud president sai nõukogult esimese lugemise positsiooni